elanikega räägitakse läbi nende linna tuleviku nimel ja, ja nende arvamusi võetakse arvesse, aitäh! suur aitäh, volinik Haan! kuus resolutsiooni ettepanekut on esitatud, äh, arutelu on lõppenud sellega ja läheme edasi hääletustega esmalt. Pakistan. siin on ühise, ühine resolutsiooni ettepanek kuue fraktsiooni nimel muudatusettepanekuid ei ole, hääletame resolutsiooni osas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Läheme edasi Valgevene juurde. kas siin on ühisresolutsiooni ettepanek, muudatusettepanekuid ei ole, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud see resolutsioon, kui ma ei eksi, on samuti heaks kiidetud ühehäälselt ja läheme edasi kultuuripärandi juurde Kashgaris, siin on üks muudatusettepanek, esimene muudatusettepanek, kes on selle poolt, kes on selle vastu? muudatusettepanek on tagasi lükatud ja resolutsioon Äh, ühisresolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nelikümmend kuus poolt, üks vastu, viis erapooletut nõukogu edastas meile esimeseks lugemiseks oma seisukohad ning ka komisjoni seisukohad. Need on ära toodud koosoleku protokollis, parlamendil on kolm kuud aega, et oma seisukohta väljendada, alates homsest üheteistkümnendast märtsist. tänase istungi protokoll äh, tuleb heakskiitmisele järgmisel istungjärgul ja kui äh, vastuvõtjaid